me oleme saanud nõukogult esimese lugemise seisukoha see puudutab euroopa parlamendi eh, määrust eh, maksejõuetusmenetluse kohta ja pealkiri pannakse kirja ka meie koosoleku protokolli ja avaldatakse ka ametlikes teat- ametlikus teatajas kallid kolleegid palun lahkuge kiiresti sest meil hakkab järgmine arutelu.